koos Euromedi riikidega, sõna saab volinik De Hüht. palun, austatud volinik, sõna on teil. aitäh. asepresident, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, Euroopa lõuna naabruspiirkond on aastast kaks tuhat üksteist drastiliselt muutunud ja kõige selle taustal kaubavahetus ja investeeringud peavad pakkuma stabiilsust meie Euro-Vahemere piirkonnas. hetkel keskendume kolmele kaubanduseesmärgile ehm, Vahemere lõunakaldal. kõigepealt Euroopa Liidu kaubandussuhendi, suhete ehm, parandamine diferentseeritud lähenemise alusel detsembris kaks tuhat üksteist ehm, võttis nõukogu vastu läbirääkimismandaadi Egiptuse, Jordaania, Maroko ja Tuneesiaga põhjaliku ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, eh, selleks et integreerida nende partnerite, need partnerid meie Euroopa Liidu siseturule. Need lepingud on kõikehõlmavad ning hõlmavad kõiki neid valdkondi, mis on meie vastastikuses hu huvides, nagu kaubavahetuse soodustamine, sanitaarkütte sanitaarmeetmed, riigihanked ning konkurentsipoliitika Ehm, samuti investeeringute kaitsesüsteemi mm, kauba, kaupadele, teenustele ning äh, ettevõtjatele. läbirääkimised äh, alustati vastava lepingu osas äh, Marokoga kaks tuhat üksteist märtsis ning liiguvad edasi järk-järgult. Jordaaniaga on läbirääkimised jõudnud kaugele ning Tuneesiaga äh, Äh, algavad läbirääkimised äh, niipea, kui ettevalmistusfaas on lõpule viidud. Äh, kohene lepingu sõlmimine ei ole võimalik Liibüa, Liibanoni ja Süüriaga enne WTO-ga liitumist ning kontaktid jätkuvad. peame leidma kõige õigema kaubandusliku raamistiku nende suhete edendamiseks teiseks eesmärgiks on äh, lõunapiirkondade ähm, arengu toetame. selleks, et meil tekiks äh, integreeritud äh, Vahemere turg, mis on kõikide huvides. jätkuvalt toetame jõupingutusi Agadiri lepingu sõlmimiseks Egiptuse, Jordaania, Maroko ja Tuneesia vahel ja mm, laiendamaks seda teistel valdkondadele, kaubavahetus, investeeringud, riigihanked näiteks Eh, sealhulgas eh, pakutakse rahalist abi ja ekspertide abi. praegu vaadatakse läbi ka Euromedi päritolureeglid, eh, seda tegevust tuleb kiirendada, mida ei ole kerge saavutada, arvestades seda, et partnerid on väga erinevad. kolmandaks elemendiks on piirkondlik Euro-Vahemere kaubanduspartnerlus, millele puhutakse uuesti elu sisse kaubandusministrite kohtumisel neljateistkümnendal septembril piirkonna ministrite vahel. tegemist on väga olulise kohtumisega, kuna see on esimene selle sarnane äh, viimaste pikkade aastate jooksul. komisjon teeb endast kõik selleks, et kaubandussuhted äh, Vahemere partneritega oleks tugeval alusel, selleks et tagada stabiilne areng piirkonnas ning hoiame teid pidevalt kursis ning loodame teie toetusele, aitäh! Äh, suur tänu, volinik De Gucht! Äh, asume sõnavõttude juurde, alustab kolleeg Gabriel, kaks minutit, palun. aitäh, härra asepresident, härra volinik, aitäh äh, praeguse olukorra esitlemise eest äh, kaubanduses äh, Euromeedi riikidega. me näeme, et kaubandus äh, Lõuna-Vahemere riikide ning Euroopa Liidu vahel on vägagi potentsiaalikas, kuid äh, praegu ei ole see tasakaal kaubavahetuses veel saavutatud. me peaksime jätkama vabakaubanduslepingu äh, poole liikumist ning erinevate mittetariifsete barjääride kõrvaldamise suunal. seda peaks tehtama partnerluses äh, oma äh, partnerriikidega, nagu te ütlesite, Lõuna-Vahemere riikide integratsioon äh, on samuti väga tähtis, me näeme, et praegu see koostöö ei ole väga suur, me peaksime kaubavahetust äh, suurendama äh, Lõuna-Vahemere äh, partnerriikidega. tooksin ka paar näidet, me peaksime enda poliitik, viisapoliitika seadma kaubanduspoliitika käsutusse et äh, oleks võimalik lihtsamini näiteks äh, ärivisiitideks viisasid äh, saada. selles osas allkirjastati leping Marokoga juunis kaks tuhat kolmteist peaks sisse seadma erinevaid sidemeid liik-, kaubanduskodadega Vahemere regioonis ning kaubanduskodade vahel. peaks süvendama kaubandussuhteid äh, Äh, ning äh, soodustama vabakaubandusala tekitamist, kuid see ei tohiks olla eesmärgiks iseenesest, me peaksime tagama selle, et need riigid saaksid täielikult vabasse mm, kaubavahendusse, ülemaailmsesse kaubavahetuse äh, siseneda me ei tohi äh, kaotada silmist äh, ka selle regiooni poliitilist ebastabiilsust, nii et ütleksime selle kaubanduspoliitikaga jah stabiilsusele ja demokraatiale. suur tänu kolleegile, järgmisena kolleeg Arena, palun. Äh, aitäh, härra De Hucht, oma ettekandes äh, te ei rääkinud partnerlusest Iisraeli ning Euroopa Liidu vahel, me peaksime sedagi äh, meenutama, kui tähtis on kaubavahendus Eur-, Iisraeliga, arvestades just äh, Gaza sektori okupatsiooni Need erinevad kaubandusinstrumendid aitavad meil liikmesriike julgustada, kelle, kes on juba praegu võtnud meetmeid eh, selleks, et müüa okupeeritud aladele eh, tooteid ning sealt tooteid eh, osta ning neid ka vastavalt märgistada. me peaksime võtma meet-, meetmeid äh, mis ei piiraks toodete märgistamist ja siis saab Euroopa Euroopa kodanikud ka teha teadlikke valikuid toodete valimisel ning lõpetada sellega see ebaõiglane olukord, milles praegu need piirkonnad on. kui Marokost ja Tuneesiast räägime, siis nende puhul on väga tähtis et me peaksime silmas mitmeid põhimõtteid, tegemist on ülemineku riikidega ja peaksime tähelepanu pöörama ka kodanikuühiskonna olukorrale, me peaksime arvesse võtma keskkonna ning äh, sotsiaalset sidusust puudutavaid klausleid. aitäh! suur tänu, kolleeg Arena, kas te aktsepteerite kolleeg Morvai küsimust? Do you allow a question of colleague Morvai?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 traçabilité des produits. see kaubanduspoliitika aitab ja toodete märgistamine aitab meil valikuid, õigeid valikuid langetada, me pea-, need po-, need tooted peavad olema järgitavad, ma ei taha siin rääkida kõikide toodete boikoteerimisest, me peaksime lihtsalt teadma, millistes tingimustes on need toote, need tooted valminud, eriti just okupeeritud aladel suur tänu, kolleeg Areno, kolleeg Marias, järgmisena üks minut. jah, suur tänu. majandussuhted Euroopa Liidu ja Vahemere riikide vahel peavad leidma aset vastastikuse kasu põhimõtete järgi. kui me peame silmas selle piirkonna huve, siis me ei tohi põhjustada uusi probleeme nendele riikidele, kes on nagunii juba majandusraskustes. Need on just lõunapoolsed riigid riigid, mis kannatavad kärbete kokkuhoiupoliitika all, pean silmas just Itaaliat, Hispaaniat, me näeme, et põllumajandus eh, nendes riikides kannatab väga tugevalt Vene embargo tõttu eh, ning me peame seda arvestama kogu oma poliitikas. Türgi okupeeris Küprose, Küprose vabariiki me ei tunnusta, kuid me näeme, et Türgi tooteid me ikkagi võtame vastu Euroopa Liitu, nad liiguvad vabalt meie turul. samuti on väga palju probleeme meie sisserändajatega, ebaseaduslike sisserändajatega. kõnelejad katkestatakse, järgmisena saab sõna kolleeg Šaake. Commissioner, dear colleagues austatud volinik, austatud kolle-, kolleegid, kaubavahetus on meie ühise poliitika üks eh, kindel osa, selle poliitilist tähtsust on välja toodud eh, kas või Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsioonilepingu raames möödunud suvel ehm, eh, kõlas äratuskell nendele, keda oli vaja üles äratada kes, et saada aru, et Euroopa on äh, tugev ja oluline maailmas ja me peame oma kohalolekut suurendama ka Vahemere piirkonnas inimesed tõusid üles selleks, et nende riikides tekiks demokraatia, paljud nendest olid noored, aga tulemused ei ole olnud piisavalt positiivsed, kahjuks selle piirkonna riigid endiselt paljuski on väga ebastabiilsed, seetõttu me peame edasi liikuma väga ambitsioonika kaubandus äh, agendaga aluseks peab olema enam enama vastu, enam juurdepääsu turule, enama juurdepääsu vastu, enam reforme, enam demokraatiat ja eh, tingimused peavad olema selged ka suhetes Iisraeliga. kaubavahetus tähendab seda, et on rohkem võimalusi võitlemaks korruptsiooni vastu, ebaõigluse vastu ehm, vägivalla vastu võitlemisel üheks töövahendiks siin on haridus ja see on ka tööriistaks, kuidas võidelda noorte tööpuuduse vastu. ning see võib-olla aitab ka vältida radikaliseerumist, muidugi sellest ainult ei piisa ja kindlasti see aitab piirata väljarännet ja, ja see ei puuduta mitte ainult eksporti ja innovatsiooni, tuleb vaadata ka meie endi otsa äh, näiteks selles osas, kuidas toetused piiravad kaubavahetust. Euroopa Liit mängib olulist rolli eh, koordineerides tegevust, vältimaks topelttegevust ja tööd ja toetamaks integratsiooni Euromedi piirkonnas. suur tänu kolleeg Šagele, nüüd üheks minutiks kolleeg Lühirk härra volinik, härra asepresident, see, mida te nimetaks, nimetasite naabruspoliitikaks äh, Vahemere riikidega, see on osas, osaliselt äh, demokraatia ning õigluse otsing. me peame rääkima koostööst, mitte konkurentsist. tähtis on muuta lähenemist nendele, nendesse, nendele riikidele tegemist ei tohiks olla tööstusliku tagahooviga meie äh, meie majandussektorite jaoks. me peame respekteerima nende riikide majanduslikku suveräänsust, peame äh, tagama selle, et nad peaksid kinni sotsiaalsetest ning äh, keskkonnakriteeriumitest kuidas oleks võimalik neid valdkondi koos arendada, sellest peaksime me rääkima. me peame arvesse võtma seda, millised suured edusammud on teinud äh, liig-, äh, inimõiguste respekteerimisel. peab kinni pidama ka Rahvusvahelise Valuutafondi äh, reeglitest, kuid Iisraeli toodete tarnimise, kõnelejad katkestatakse kolleeg Puhner, poolteist minutit. härra president, äh, härra president, härra volinik äh, olukord inimõigustega Egiptuses läheb järjest hullemaks. Äh, loomulikult me peame tegema koostööd sealse valitsusega ja me peame dialoogi jätkama ja me peame püüdma oma mõju avaldada selleks, et olukord seal paraneks, kuid sellegipoolest läbirääkimiste jätkamine põhjalike ja no, laiaulatuslike, kõikehõlmavate kaubanduslepingute üle on natukene kaugemale minev, see on öö, rohkem kui tehniline arutelu, see tähendab seda, et me ignoreerime inimõiguste rikkumisi, inimeste hukkumist seal ja me tunnustame seda siis rahvusvahelisel tasandil ning me näeme, et tegelikult me anname sellega inimestele, kes on kannatanud, kõrvakiilu. me peame peatama arutelu lepingute üle seni, kuni Egiptuses on tagatud inimõiguste kaitse või saavutatakse vähemalt minimaalne tase selles vallas, aitäh! suur tänu kolleeg Puhnerile, poolteist minutit kolleeg Begin. president suur tänu, härra president. Äh, austatud kolleegid e, e, Euromedi ministrite kohtumine septembrikuus peab, on võimalus liikuda edasi lepingutega. see on kõikide eurooplaste huvides. Äh, härra volinik. Ego? kas te ei kuule mind, küsib president, küsib kõneleja, miks te mind ei kuule? esime-, president ei kuule tõlget. palub, esimees palub uuesti alustada. ei ole probleemi. härra volinik lepingu sõlmimine Marokoga tähendab seda, et meie turg ujutatakse üle odavate põllumajandussaadustega ning me näeme, et väga paljud riigid eh, küll saavad võimaluse eksportida ise Marokosse, kuid Maroko odavad tooted tabavad valusalt meie põllumajandustootjaid, seetõttu ma kutsuksin üles, eh, et te jälgiksite lepingute sõlmimisel ka kõiki muid aspekte, eh, meil on vaja ausat konkurentsi, meil on vaja kaitsta töötajate õigusi, vältida sunniviisilise tööjõu kasutamist, laste tööjõu kasutamist, tingimused on väga erinevad riikides eh, ning me peame kaitsma eelkõige omaenda eh, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid eh, ning meil on vaja tagada tõsiseltvõetavad õiglased juriidilised raamistikud ka oma tootjate kaitseks ning me peame tagama oma ettevõtetele garantiid, et nad saaksid planeerida oma tegevust. just sellest tuleb lähtuda kahepoolsete lepingute sõlmimisel ning me peame kasutama ka Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga vahendeid. me ei tohi unustada seda, et ka lepingud on kahepoolsed, me peame kasutama neid lepinguid ka selleks, et soodustada tudengite vahetust, tööjõu vaba liikumist. meil on vaja arendada mitmes igasuguseid majandussektoreid eh, ning eh, seetõttu on nende lepingute sõlmimisel pidada silmas laiemat perspektiivi. Eh, suur tänu probleem tõlgega oli tingitud minu mikrofonist, ütleb president, järgmisena saab sõna kolleeg Aljo. koostöö liikmesriikide ning euro-, ning Vahemere riikide Lõuna-Vahemere riikide vahel, sellele me peame kindla jah-sõna ütlema. Euroopa Liit äh, peaks tasakaalustatult investeerima Lõuna-Vahemere äh, riikidesse, me peame tegema midagi selleks, et äh, rändevood, mis liiguvad Euroopa Liidu poole, peatada meie, see on meie enda töötajate, meie kultuuri, meie tsivilisatsiooni huvides, et äh, Lõuna-Vahemere piirkond äh, areneks, kuid mitte iga hinnaga. kõigepealt me peame tagama selle, et meie julgeolek äh, oleks tagatud, me peame igasuguse abi seadma sõltuvaks inimõiguste respekteerimisest ja kõik töö peab olema tehtud koha peal kohalike vahenditega, mitte et seda ei teostataks allhanke koha, korras Hiina, Hiinas. suur tänu, kolleeg Aliole, nüüd poolteist minutit, kolleeg Liisa Saik-Sela. suur tänu, härra president, härra volinik meie naabruspoliitika eesmärgid on järgmised. luua stabiilne demokraatlik ruum majandusarengu jaoks, kus lahendatakse konfliktid rahumeelsel moel. see ei ole lihtne saavutada. meie naabrite pingutused on väga suured, nende raskused on väga suured ning meie omalt poolt oleme kohustatud toetama nende liikumist demokraatliku ühiskonna suunas, me peame seda tegema, me peame sellel suunal püsima kindlamalt kui kunagi varem me näeme nende riikide kaudu äh, meie juurde jõudvat sisserändevoogu, me näeme, kui ebastabiilne on see piirkond majanduslikust äh, seisukohast, kui äh, suured on energiaprobleemid meil on vaja aga kasutada ära selles piirkonnas olevaid, olevat potentsiaali, et tagada Vahemere piirkonna stabiilsus. ülemineku aegadel on väga oluline toetada kaubandust ka me peame tugevdama Vahemere lõunakalda riikide kaubanduslikku integreerumist. ma loodan, et komisjon hoolitseb selle eest, et kõige olulisemates valdkondades, mis, mis puudutab just investeeringuid, riigihankeid ja nii edasi, tehakse kõik võimalik selleks, et tihendada suhteid Vahemere piirkonna riikidega Äh, kahjuks me näeme, et komisjon eelistab sageli teisi piirkondi, teisi riike, kuid minu arvates on oluline just Vahemere piirkond, aitäh! Äh, aitäh, ütleb president, järgmisena kolleeg Tarabella. Monsieur le Président, Monsieur le härra asepresident, härra volinik, Euro-Vahemere partnerlus Euroopa Liidu ning Lõuna-Vahemere riikide vahel sai alguse üheksakümne viiendal aastal Barcelona protsessi näol ja tegemist on poliitilise, majandusliku ning sotsiaalse partnerlusega demokraatlike põhimõtete ning põhiõiguste respekteerimine on üheks põhiliseks elemendiks sellest assotsiatsioonilepingust ja siin ei tohiks me unustada, et sama tähtsad on koostöö ka sotsiaalses kultuuri ning äh, hariduse vallas. ja ma tahaksin siinkohal meenutada seda, et kaubanduslepe peaks olema vahendiks äh, naiste õiguste, õigustest kinnipidamiseks, äh, peaks soodustama ka kultuuri ning meedia äh, Äh, vahendeid selleks, et naiste ja meeste vahelist võrdsust ning naiste juurdepääsu haridusele ja tööhõivele suurendada. tahaksin äh, tervitada just nende naiste julgust, kes olid esimesed kodanikuühiskonna liikumiste äh, kokkukutsumisel demokraatia ning inimõiguste nimel Araabia riikides nagu te näete, on edusamme veel vaja teha selles vallas, kuid loodan, et see kaubandusleping on kõigi huvides, nii meeste kui naiste huvides nendes riikides. Eh, suur tänu kolleeg Tarabellale, eh, kas te aktsepteerite kolleeg Ferrani küsimust? kolleeg Ferro kolleeg Sõrov. aitäh, härra asepresident, härra Tarabella, te räägite Araabia revolutsioonist. kas te ei leia et äh, kahjuks just nendes riikides seati just naiste positsioon selle ülestõusuga kahtluse alla. ma ei tea, kas te kuulasite õieti minu sõnavõttu, ma rääkisin ju naiste võtmerollist selleks, et oleks enam äh, demokraatiat, palju enam õigusi nende enda jaoks, kuid nagu ma ütlesin, kahetsusväärselt äh, on nende liikumiste tulemused pettumust valmistavad, nad on tegelikult praegu enam margil-, marginaliseeritud naised nendes riikides, kui nad olid äh, varem ja seetõttu meie Euroopa Liidus peaksime tegema kõik endast äh, sõltuva selleks, et anda naistele suurem otsustusõigus riigi majanduse juhtimisel. suur tänu kolleeg Tarabellale, nüüd avame vaba mikrofoni vooru, palun esimene kõneleja kad ve govorimo o pravima ena mislim da su u takozvanom arapskom proljeu. nüüd kui jutt on läinud naiste õigustele usun et äh, niinimetatud äh, õigemini araabia kevades äh, nai, protsessis naised mängisid suurt rolli aga loomulikult tulemused ei ole sellised nagu sooviti igati toetan mõtet, et meil peaks olema rahumeelne naabrus, tuleb toetada üleminekuriike ja siin tuleb pan-, rakendada majanduspoliitika vankri, et oluline on tugevdada koostööd nende riikidega, Barcelona protsess on loomulikult kõige selle aluseks. üheks koostöövaldkonnaks, mis on väga oluline, on keskkonnavaldkond. ma usun, et see on meie kõigi huvides, et me kõik hoolitseksime Vahemere, Vahemere kaitse eest, eraldiseisvad riigid, valitsused saavad palju ära teha, aga samavõrd tähtis on ka piirkondlik koostöö me väga ootame kolmeteistkümnenda septembri kohtumise tulemusi, et näha, mida on võimalik ära e, teha ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil. aitäh! suur tänu, e, järgmisena saab sõna kolleeg Iljesku. Uniunea Europeană reprezintă și trebuie să reprezinte în continuare la nivel Euroopa Liit on ja peaks olema ähm, selliseks teetähiseks äh, demokraatia ja majanduse edendamisel eeskujuks, äh, millele järgneksid äh, meie ümbruses olevad riigid, olles pärit endisest kommunistlikust riigist, tean ma väga hästi, kuivõrd oluline on toetada riike teel demokraatiale see on eriti oluline just noorte põlvkondade jaoks, seetõttu toetame mõtet jätkata majandussidemeid selleks, et edendada demokraatiat, me peame jätkama oma jõupingutusi selleks, et jagada oma kogemusi, avatud uste poliitika tähendab muidugi seda, et partnerid peavad austama neid väärtusi, mis ühiselt on kokku lepitud ja komisjon peab äh, tegema suurimaid jõupingutusi selleks, et koostööd laiendada, meie kogemusest on nendel riikidel väga palju kasu, sellest on kasu nii Euroopa Liidu riikidel kui ka äh, meist lõunas asuvatel riikidel ja meil on kogemusi, mida jagada, aitäh! Äh, suur tänu kolleeg Negreskule, järgmisena kolleeg Jakovitšitš. radoval sam se kada je pokrenuta initsiatiiv unija za mediteran. aitäh! ootasin suure huviga seda algatust, millega tuleb Euroopa Liit välja Euromedi raames. mul on olnud võimalus esindada Euroopat selles valdkonnas, mille käigus ma võtsin ennast kurssi kõikide nende vajadustega, mis on äh, meist lõunasse jäävatel riikidel, toetan seda algatust, aga samavõrd oluline on äh, kaitsta meie huvisid, globaalseid huvisid, ähm, põhiõigusi, väärtusi ähm, näiteks mm, oliiviõli on üks probleemidest, mis äh, on väga aktuaalne, kui me räägime kas või oma toodete konkurentsivõimest globaalsel tasandil ja ka siin Euroopas. ma tean, et me impordime väga palju oliiviõli eh, Vahemere lõunapoolsetest riikidest, siis segatakse see Euroopast pärit oliiviõliga ja müüakse Euroopa oliiviõli pähe. ja väga oluline on tõesti teada, kust konkreetne toode ka tegelikult pärineb. suur tänu kolleeg Jakovtšitšile, järgmisena kolleeg Viigas mikro, mikro, mik-. kõnelejal puudub kahjuks mikrofon. Donc, euh, nous, euh, nós somos a favor da, da diversificação das nossas relações comerciais, eh, o que. meie toetame mõtet eh, laiendada majandussuhteid, aga siin ei saa lähtuda mitte ainult eh, majanduslikest kriteeriumitest otsuste langetamisel, kui jutt käib ähm, tariifsete tõkete kõrvaldamisest, siis ähm, see võib äh, tuua kaasa suuri probleeme ka meie endi riikide majandustele, meil on äh, sellega ähm, suuri probleeme olnud näiteks äh, Portugalis äh, tuleb nõuda, et partnerriigid äh, lähtuksid samadest sotsiaalsetest nõuetest ja kriteeriumitest, et, et kõik lähtuksid võrdsetest alustest. Äh, nõustun ka sellega, mida öeldi Iisraeli kohta. see on selge näide selle kohta, kus Euroopa Liit peaks minema palju kaugemale ja mitte ainult toodete märgistamise küsimuses, selleks liiga naiivne on palju muidki võimalusi vältida embargot. see kahjuks esinejat katkestatakse. kolleeg Voigt. kolleeg Voigt, palun. wir haben me oleme väga palju rääkinud põhiõigustest Euroopas, meie peamistest väärtustest, kuid minu küsimus eh, on suunatud volinikule eh, seoses Iisraeli riigiga. juulikuust kaks tuhat neliteist on eh, last, tapetud laste arv juba viissada saavutanud. Iisrael on pommitanud kahtesada viitekümmet kooli, sealhulgas ka ÜRO koole see on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine, see on Genfi lepingute rikkumine, mis puudutab tsiviilisikute kaitset eh, sõjapiirkondades, see rikub lepinguid, me peaksime vähemalt peatama Iisraeliga lepingu üle rääkimise, me peaksime Iisraelile kehtestama samasugused sanktsioonid kui teisele, eh, kes rahvusvahelist õigust rikuvad, me peaksime Iisraeli tooma rahvusvahelise kohtu ette Haagis nõndaks, nüüd me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru lõpuni, nii et annaksin sõna volinik De Kühtile. Euh, euh, palju tänu. püüan nüüd siis vastata küsimustele, mis siin kõlasid, osad korduvalt kõigepealt äh, mitmeid küsimusi esitati Egiptuse kohta, küsimus selle kohta, kas me peaksime üldse nendega vabakaubanduslepingut äh, sõlmima, arvestades äh, seda, et nende riigis esineb inimõiguste rikkumise juhtumeid. komisjon sai kahe tuhande üheteistkümnendal aastal läbirääkimiste mandaadi nõukogult ning läbirääkimiste alustamine sõltub sellest, et ettevalmistusprotsess äh, peab olema lõpule viidud, äh, see protsess äh, on vaevalt alles alunud ja kindlasti me reaalajas hoiame pidevalt Euroopa Parlamenti kursis arengutega, väga raske on peatada midagi, mis ei ole veel alanud. mis puudutab ülejäänud kaubanduslepinguid, siis komisjon on tellinud mõjuhinnangu läbiviimise e, sõltumatult e, ettevõttelt e, selleks, et hinnata nende lepingute sotsiaalseid mõjusid ja eraldi peatükk pühendatakse inimõigustele. ning septembrikuise ministrite kohtumise käigus on mul kavas kokkusaamine ka Egiptuse ministriga. mis puudutab nüüd Marokot siis märtsis äh, kaks tuhat kolmteist äh, läbirääkimised äh, algasid. nelja läbirääkimisistungi jooksul on jõutud märkimisväärselt edasi, mõlemad osapooled on huvitatud lepingu sõlmimisest nii kiiresti kui võimalik, loomulikult tuleb võtta arvesse meie vastastikuseid huvisid ja prioriteete. Maroko on teatud sektorites läbi viinud eh, uuringa, uuringu just nende sektorite puhul, mis jääksid eh, vabakaubanduslepingu alla ning eh, järgmise läbirääkimiste vooru käigus tuleb uuringu tulemusi arvesse võtta ja, ja see on edasi lükanud viienda läbirääkimiste vooru algatamise. jätkame kontakte seismaks hea selle eest, et läbirääkimiste protsess oleks järjepidev ja jätkuks. septembrikuise ministrite konverentsi käigus on võimalik asju edasi arutada Maroko kaubandusministriga. ma loodan, et me jõuame kokkuleppele ja järgmisel aastal jõuame ka lepingu sõlmimisega kokkuleppele see on poliitiliselt tähtis teema, kuna sellega me seaksime pretsedendi eh, eh, teistele riikidele piirkonnas, kas või Tuneesiale, Egiptusele, Jordaaniale. mis puudutab nüüd Iisraeli, Euroopa Liidu seisukoht on väga selge Iisraeli asunduste legaalsuse kohta, osas ja seetõttu tooted, eh, mis nendest asundustest on pärit, ei saa soodussüsteemist Eh, eeliseid Euroopa Liidu turule jõudmisel. Eh, toodete märgistamise küsimus eh, vajab selgitust, et, et tõesti tarbijad näeksid selgelt, kas tooted on pärit Iisraelist või Iisraeli asundustest. meie välisteenistus vaatab hetkel läbi kohustusliku märgistamise seadusandlust ning pannakse kokku üldisemad suunised toodete märgistamise kohta, selleks, et ellu rakendada vabatahtliku märgistamise seadusandlust. kuulsime ka korduvalt seda, et aluseks tuleb võtta läbirääkimistel põhimõte rohkem rohkema eest kõikide nende lepingute puhul ja läbirääkimiste mandaatide puhul, nagu teistegi kaubanduslepingute puhul, lähtutakse alati vastastikuse põhimõttest, arvesse võetakse inimõiguste küsimusi, me kasutame neid lepinguid selleks, et edendada tugevalt inimõiguste austamist partnerriikides. ja, ja see tähendabki, et rohkem rohkema eest põhimõte on see, millest me lähtume. ja kallid kolleegid, eh, rohkem rohkema eest, eh, see lause tähendab enamat eh, kui, vaid enamat kui soovitakse rohkem investeeringuid, majanduslikku abi, siis partnerid peavad läbi viima ka poliitilised reformid ma võin teile e, e, kinnitada, et kõige selle ellurakendamine lepingute raames ei, ei ole alati niivõrd kerge ja ka liikmesriigid ei ole alati väga paindlikud. Ehm, e, teisalt viisade küsimuses, siis viisade küsimus on üks selge teema, mille osas on selgeid nõuteid esitatud Äh, ja jällegi äh, selle vastu, et järk-järgult turge avada. ehk äh, kui partnerid täidavad omapoolseid kohustusi, siis on selge, et ka Euroopa Liit peab oma kohustusi täitma ja näitama üles ka suuremat paindlikkust mõningates riikides, kui senini on seda tehtud. aitäh! suur tänu härra volinikule, sellega on arutelu lõppenud, päevakorra järgmine punkt. proua kolleeg Morvai, ma püüdsin teile kirjalikult vastata, ma püüdsin vastata teie kirjakesele. Te ei soovi saada sõna kodukorra osas, ma saan teile öelda,